kes on oma abi osutanud meile sellel keerulisel hetkel, aitäh! And thank you for your words. suur aitäh nende sõnade eest! head kolleegid, eh, kahekümne üheksanda oktoobri protokoll on eh, vastu võetud, kas teil on kommentaare, küsimusi selle kohta, olge hea. austatud president olles äh, sotsialistide äh, fraktsiooni äh, esimees Euroopa Parlamendis, tahaksin ma ütelda meie delegatsiooni nimel, sotsialistide nimel ja ilmselt ka kogu koja nimel, et me leiname Saksamaa Liitvabariigi endist kantslerit Helmut Schmidti, kes oli suur riigimees, suur sotsiaaldemokraat ja väga suure tähega eurooplane. ma tahaksin paluda juhatusel, et me Strasbourgis järgmisel täiskogul äh, austame teda tema vääriliselt, äh, nii et oleks piisavalt aega selle ettevalmistamiseks. suur aitäh teie toetuse eest ja suur aitäh aru saamast! You your... suur aitäh äh, selle sõnavõtu eest, head kolleegid! mis puudutab äh, kahekümne üheksanda oktoobri protokolli vastuvõtmist, kuna protokolli suhtes keegi midagi ei öelnud, siis on see nüüd heaks kiidetud. härra, härra Verhofstadt, teil on nüüd sõna. Yes, um, uh, president, president, äh, mul on äh, kodukorraline küsimus, kui tohib. eile kuulsime me, et Briti peaminister pidas kõnet Chatham House'is äh, Londonis äh, ja saatis ka ühtlasi kirja härra Tuskile ning selge on, et äh, need muudatused, mida härra Kamenor palub, on väga tähtsad, aga samal ajal on loomulikult Euroopa Liidus teisi probleeme, mida on vaja lahendada. ja nagu te teate, siis me palusime selle kojaga koos, et härra Cameron oleks meie juures, ta tuleks meie juurde ja selgitaks oma nõudmisi meie koja ees. tegemist on Euroopa demokraatia tuumaga, Euroopa Parlamendiga ja minu palve teile on küsida presidendilt, eh, kuidas eh, on ta reageerinud kutsele, mis on saadetud härra Cameronile, et ta tuleks meie koja ette, aitäh! suur tänu! ja tõesti palume presidendilt informatsiooni selle kohta siis, äh, mida ta küsis, et me teame, et äh, kutse on saadetud välja, nii et küsime ajakohastatud infot, äh, kuidas sellele on vastatud. veel üks kodukorraline küsimus. härra De Graaf, palun. mevrouw de voorzitter, een eh, punt ook voor het begin van de vergadering vandaag. lugupeetud eh, juhataja, täna on üheteistkümnes november see tähendab, et äh, me tähistame Esimese maailmasõja lõppu. kohutavad sündmused meie ajaloos, mille käigus mitmed Euroopa riigid äh, kogesid, äh, andke andeks, üks hetk, kas kusagil on tõlkega mingisugune probleem? saksa tõlge ei tule läbi millegipärast, tundub. Colleagues, Colleagues, please, we will we'll sort it now. Can I do it in, in, the, in uh, English? Uh, just a moment. kas ma jätkan inglise keeles siis või? ei, nüüd on kõik korras, nii et võite äh, oma valitud keeles jätkata. me tähistame Esimese maailmasõja lõppu kohutavad sündmused, äh, mis leidsid aset meie ajaloos, äh, need, mis põhjustasid miljonite surma paljud Euroopa riigid tähistavad seda päeva ja meie riigis Belgias on see vaba päev, püha, kus me pühendame ennast lahkunute mälestusele. mõned parlamendisaadikud ei saanud seetõttu siia kohale tulla, sellepärast et need mälestussündmused on nende jaoks väga olulised. seetõttu seetõttu on mul äh, väga, väga kahju sellest, et täna toimub täiskogu istungjärk, mis oleks võinud toimuda mingil teisel ajal ja lisaks sellele, äh, proua juhataja, kas me võiksime ühe minuti äh, leinaseisaku teha selle mälest-, sündmuse mälestuseks, aitäh! Being... aitäh, et sellele tähelepanu juhtisite kolleegid, me kindlasti äh, oleme solidaarsed ja, ja kuulasime teie sõnu ja kindlasti edastame teie sõnumi ka täiskogu istungjärgu kohta presidendile ja, ja kolleegid, teie loal nüüd äh, läheksin edasi teadaannetega ja äh, juhiksin teie tähelepanu järgmisele kolme äh, Luksauhinna äh, filmi linastumine on alganud, need on Mediterranea, Mustang, Urok ehk siis le, õppetundi ja te saate neid äh, Menuhini saalis vaadata kuni kahekümnenda novembrini või siis äh, äh, internetist või äh, küsida ka DVD-d. Neil on kõigil ametlike keeltes äh, subtiitrid all ja te saate hääletada kuni kahekümne kolmanda novembrini. täna on eriline päev, esimest korda ajaloos Mediterranea linastub samal ajal kaheksas linnas Euroopa Liidus ja kohal on äh, Jonas Garbignano siin Brüsselis, kui film linastub. järgmine teadaanne puudutab seda, vabandust, proua Kosta, vabandust, ma ei pannud teid tähele, teil on võimalik sõna võtta. suur tänu, juhataja, ma tahaksin teid tänada selle eest, et äh, tuletasite meelde seda väga olulist sündmust, see võimaldab Euroopa Parlamendi saadikutel sellest algatusest äh, teada saada, võimalus hääletada selle auhinna määramisel, filmiauhinna määramisel, eriti mis puudutab noorte režissööride direk-, äh, filme, kes on saanud suurepärase vastukaja, nad on linastunud mitmetel äh, olulistel filmifestivalidel ja Lux päevad on isegi teie oma kodulindades mitmetel juhtudel ja seega kolm suurepärast tööd, väga küpset äh, filmi on teie ees režissööridelt, äh, kellele Euroopa tõsist huvi pakub. see auhind määratakse äh, president Schulzi nimel, meie hääletame võitjate poolt ja me anname nendele noortele režissööridele võimaluse ja pöörame neile tähelepanu see auhind on nende äh, filmide subtiteerimine Euroopa keeltesse. suur tänu, proua Kosta, selle täiendava info eest. ja nüüd äh, mis puudutab Pablo Iglesi ja Fernando Mauro Barandiarani tagasiastumist, parlament võtab teadmiseks lähtuvalt kodukorra reeglist, et nende äh, kohad on vabad, ametikohad on vabad alas, alates kahekümne kaheksandast